muudatuste juurde ja tuleme üleüldse päevakorra juurde äh, vastavalt äh, kodukorra artiklile sada nelikümmend üheksa äh, võeti vastu mm, päevakorra lõplik versioon ja see on teile ka laiali jaotatud. mina olen te-, nüüd üks hetk palun ja ma nägin seda koostöös fraktsioonidega teen ma nüüd ettepaneku Ehm, selles osas, mis puudutab ehm, ehm, hääletusi ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika alati dokumentide üle eh, lükata see edasi neljapäevaks eh, ja eh, mis puudutab hääletust etüülalkoholi kohta, et selle hääletus tuua ettepoole ehk siis kolmapäevale. ehk siis julgeoleku nel-, arutelu, vabandust, julgeolekuhääletus siis neljapäeval ja etüülalkoholi äh, Äh, hääletus siis kolmapäeval. tundub, et ollakse selle poolt ja nüüd äh, kolleeg Zuber, palun. suur tänu, härra president, ma tahtsin lihtsalt oma poolt öelda, et eelmise nädala teisipäeval õhtul kirjutas härra Porošenko alla seadusele, millega on äh, tema koduriigis keelatud kommunistlik erakond ja isegi sõna kommunism, kas ei ole mitte demokraatlike äh, vabaduste piiramine, mis te kavatsete ette võtta? Oh, jaa, suur aitäh, äh, aga see ei puuduta tänast päevakorda. ja üks hetk, härra Bioti on veel sõna soovinud. kolleeg Bioti suur tänu härra president ma tahtsin sõna võtta sellepärast et itaalia ajalehtedes kirjutatakse täna hommikul ühest väga väga olulisest asjast budapestis nimelt eelmise aasta juulist alates on neljakümne kolme kolmekümne nelja aastane kodanik ähm, Äh, Jobiku erakonna inimeste poolt äh, ähvard-, surmanuhtlusega ähvardatult äh, vangistatud, tema pea kohal kõlgub kümne tuhande eurone lunaraha, et kes ta siis nii-öelda eemaldab, me ei tohi sellist asja lubada Euroopa Liidus ja ma paluksin, et teie, president ja kolleegid, läheksite kõik Budapesti ja, ja mõistate hukka sellise asja. jaa, härra Bioti. aga see kõik ei ole ju seotud tänase päevakorraga, härra Bioti. mis puudutab esmaspäeva ehk siis tänast, kas keegi soovib sellel teemal sõna võtta? tänasel teemal siis tundub, et mitte, siis liigume teisipäeva juurde, Roheliste ja Sotsiaaldemokraatide fraktsioon on äh, esitanud taotluse äh, selleks, et äh, Ungari teemaline arutelu lõpeks resolutsiooniga. roheliste fraktsioon tahab lisaks sellele veel ka nimelist hääletust selle üle. niisiis kõigepealt saab sõna proua Haarms ja suur aitäh, lugupeetud president ja minu fraktsioon juba eelmise täiskogu nädala jooksul öö, äh, oleme äh, kui me saime juba teada äh, seoses sellega, mida Orban plaanib surmanuhtlusega seoses ja ka pagulaspoliitikaga seoses, siis me juba siis ütlesime, et me tahame jõuda kokkuleppele resolutsiooni osas ja Tavaris, Tavarši raportis me näeme mitte esimest korda, et äh, Ungaris on probleeme, Viktor Orban äh, äh, ei austa Euroopa väärtusi äh, ja teeb aktiivset poliitikat just selle vastu ja äh, meie arvame, et äh, meil ei ole vaja mitte ainult fiskaalkompakti, vaid äh, me peame tegema siduvaks selle, et äh, väärtused tõesti ka kehtiksid ja seetõttu meie ähm, tahame, et äh, siin täiskogus võetaks vastu ka resolutsioon, kui me räägime olukorra teravnemisest Ungaris, aitäh. suur aitäh ja nüüd sotsiaaldemokraatide mm, fraktsiooni nimel saab sõna härra Guerrero suur tänu, härra president. ma ei peagi tegelikult eriti rääkima siin sellest, kui kohane oleks resolutsiooni esitamine, sellepärast et ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles proua Harms. asi on selles, et meie tahaksime, et see resolutsioon et selle üle meil oleks natukene kauem aega mõelda, et me saaksime selle läbi arutada ja seega me arvame, et ähm, me peaksime resolutsiooni jah, vastu võtma, aga juunikuus, aitäh. enne kui ma need ähm, taotlused äh, panen arutelule ja hääletusele, tahaksin ma anda teile teada järgnevat. Läti eesistuja Äh, kirjutas mulle neljateistkümnendal äh, mail ja andis teada, et äh, nõukogu ei saa sellel arutelul osaleda. lisaks sellele on mul härra peaminister Orbani kiri, kes palub, et ta saaks olla kohal sellel arutelul siin ja ma tahaksin teile protseduuriliselt äh, teada anda, et äh, mina ei tea juhtumist, kus äh, eesistuja ei saa, ei tule kohale arutelule, öeldes, et nõukogul ei ole positsiooni või seisukohta teatud teemaga seoses. ja Ähm, me peaksime siis muule ka ütlema, et nõukogu võib äh, puhkusele minna, sest et see ei saa olla äh, argument ju. Äh, ja kui härra peaminister tahab siia kotta tulla, siis ta võib seda teha. ja loomulikult ta võib siia tulla ja oma seisukohta väljendada, kui ta seda tahab, ma pean seda koda siin äh, kohaks, kus äh, avalikku Euroopa poliitikat tuleks äh, ajada ja seetõttu oleks väga hea härra Orbani palvele vastu tulla, kuid õige ei ole see, et härra Orban võtab üle eesistuja rolli ja seetõttu äh, peame panema paika menetlusliku korra selleks kõigeks ja mina ähm, olen palunud fraktsioonide es esimeestel äh, liituda minuga minu büroos selleks, et me saaksime selle teemaga mm, tegeleda, et me saaksime homme menetluslikult siis edasi liikuda. ja Äh, nüüd te kuulasite ära härra Guerrero ja proua Hamsi. Äh, kas keegi äh, soovib rääkida nende ettepanekute poolt? proua Infeld, palun yes.. suur tänu, härra president. minu fraktsioon toetab seda ettepanekut, mille tegid rohelised ja meie toetame ka seda, et me maikuus veel resolutsiooni võtame vastu, sellepärast et see, mis te just ütlesite, ainult kinnitab seda, kui oluline see on, et parlament kiiremas korras avaldaks arvamust selles küsimuses, ma arvan, et me ei peaks ootama ja meie fraktsioon toetab seda ettepanekut kahe käega. okei okay.. hea küll ja ähm, meil on ühesuguste taotlustega tegemist Ähm, e, tegemist on siis e, identsete taotlustega, mõlemad tahavad resolutsiooni, kuid e, ajakava on teistsugune. sotsiaaldemokraadid tahavad seda resolutsiooni juunis, aga teie toetate seda, et see esitatakse mais, nii, kas keegi tahab rääkida selle ettepaneku vastu, härra Saier, palun? härra president, minu meelest see menetlus, mida praegu siin äh, aetakse, kui riik, kes ei kuulu Euroopa Parlamendis, enamus erakonda ütleb midagi ja meie kutsume selle peale kokku erakorralise arutelu ja resolutsiooni, ei ole küll mingi õige menetlus. Reba, Rebecca Harms tõi välja kaks põhjust, miks me peaksime vastu võtma selles küsimuses resolutsiooni ja mõlemad on võltsid. see esimene äh, argument on ümber lükatud, äh, selle tegi Orban juba ise selgeks nii kohtumisel parlamendi presidendiga kui ka avalikkuse ees, et ta ei kavatse võtta mitte mingisuguseid meetmeid surmanuhtluse tagasitoomiseks äh, nii et mingit sellist ettepanekut ei ole ja teine küsimus on see, et kui nüüd üldse rahvahääletus oleks, äh, noh siis me võiksime sellest ju rääkida, aga rahvahääletust ei ole tulemas Ungaris ja Rebecca Harms oleks võinud ennast paremini ette valmistada, tegemist ei ole rahvahääletusega, vaid küsitlusega. Äh, küsitlus on umbes kaksteist küsimust rändeküsimuste kohta, see on Euroopas suur teema neile ei meeldi see, et neid küsimusi küsitakse rahva käest. ja sellepärast äh, ma arvan, et need kaks argumenti, mille Rebecca Arms tõi, on õõnsad ja seega minu ettepanek on, et me resolutsiooni vastu ei võtaks selles küsimuses. jaa, hea küll ähm eelmisel täiskogul ma tahtsin seda lisada, härra Saier, aga te jõudsite minust ette. eelmisel täiskogul ma andsin teada, et äh, ma võtan härra Orbaniga ühendust, seda ma ka tegin. ma helistasin talle ja äh, seal ta ütles ka seda, mida härra Saiegi ütles, et äh, tema valitsusel ei ole mm, mõttes võtta vastu mingeid meetmeid selleks, et surmanuhtlus taas sisse viia ja nüüd äh, liigume edasi küsimuse juurde, äh, kas resolutsioonile öelda jah või ei ja siis me otsustame ajakava üle. kõigepealt küsimus, kes pooldab äh, seda arutelu koos resolutsiooniga? kes on selle vastu? tundub, et siin on enamus. no hea küll, kontrollime siis. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? kas nüüd on kõik hääletanud? ja siis on hääletus lõppenud. see ettepanek on vastu võetud ja nüüd hääletame eh, maikuist resolutsiooni, kes on selle poolt? vastu erapooletud. see on tagasi lükatud. ja seega, ja see oli selge enamus siin. ja nüüd juunikuine resolutsioon, kes on poolt? vastu. see on vastu võetud ja Äh, me äh, hääled, meie kohtumise resolutsiooni juunis, seetõttu me kuupäevadest praegu ei räägi ajakavast lähemalt. Äh, proua Virgier, palun. härra president, ma tahaksin siiski rõhuda sellele, mida te ütlesite nõukogu kohaloleku kohta arutelul Äh, tegemist ei ole esimese juhtumiga, te ju teate, et äh, kodanikevabaduste komisjonis on Läti eesistuja võtnud samasuguse seisukoha juba mitu korda, meil on äh, siin tõsine probleem, seega mis ikka ja jälle uuesti esile kõ-, kerkib ja mulle tundub, et eesistuja lihtsalt ei austa institutsioonide vaheliste suhete norme ja, ja ma tahaksin rõhuda sellele, et me selle asja võtaksime üles, aitäh ma usun, et äh, ma väljendan oma seisukohta seoses äh, nõukogu käitumisega üsnagi selgelt. Äh, mis puudutab kolmapäeva, siis mulle ei ole esitatud selle päeva kohta muudatusettepanekuid, mis puudutab neljapäeva, siis sotsiaaldemokraadid soovivad, et mis puudutab äh, Äh, inimõiguse, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumise arutamist, et see äh, tuua äh, hommikupoolsesse päevakorda, saab sõna härra Guerrero, palun sí.. Sí, suur tänu, härra president. põhimõtteliselt tahaks meie fraktsioon seda, et inimõigusi puudutavad arutelud toimiksid, toimuksid alati neljapäeva hommikuti selleks, et äh, nad saaksid äh, koha päevakorras, tegemist on äärmiselt äh, tõsiste asjadega ja neid peaks rääkima ka, nendest peaks rääkima ka tõsisel ajal ja tänu meie aruteludele üsna tihti pääs-, päästetakse inimelusid. aga nüüd konkreetselt selle nädala puhul ma tahaksin öelda, et need öö, küsimused tuleks arutelule võtta öö, ka hommikul. Wer spricht dagegen? kas keegi soovib selle poolt äh, kõnelda, härra vastu äh,, härra Preira, palun härra president, äh, mina ei ole absoluutselt nõus äh, selle mõttega, et hommikusse tõsta need inimõiguste küsimuste arutelud kahel põhjusel. kõigepealt esiteks neljapäeva pärastlõunal on täiesti normaalne tööaeg, ma ei saa aru, miks me peaksime ainult kolm päeva töötama ja mitte neli täispäeva ja teiseks äh, on meil selline traditsioon, et need on pärastlõunal arutelul ja kui pärastlõunal äh, on arutelud, on tegelikult äh, rohkem inimesi kohal kui siis, kui nad on hommikuti arutelus. nii et ma olen absoluutselt vastu sellele ettepanekule, äh, mis hetk tagasi tehti. okei okay.. hea küll. ja hääletame siis ära Guerrero ettepanekut, kes on selle ettepaneku poolt, palun andke käega märku kes on selle vastu? kes on erapooletu? kontrollime seda. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. Äh, selle ettepaneku poolt hääletas sada kaheksakümmend viis äh, saadikut, vastu oli sada kuus, see tähendab, et see taotlus on vastu võetud. ja nüüd äh, liigume edasi arutelu juurde, hakkame arutama proua Neuwenhuiseni